Eh, siis palun rääkige nendega. härra Zimmer, kes on kuue eh, fraktsiooni esimees, esitas eh, privileegide ja parlamendi immuniteedi äravõtmist Leonora Forensost seoses sündmustega, mis toimusid G kahekümne kohtumisel Hamburgeris. vastavalt kodukorrale saadeti see nõue õigusasjade komisjonile